kallid kolleegid. palun minge oma kohtadele. peame nüüd alustama. peame koosolekuga pihta hakkama palun minge oma kohtadele I would like to start. tahaksin alustada koosolekuga. palun istuge. tagapool istuge maha, palun. aitäh teile. tahaksin tervitada siin kõiki, eriti Konrad Aaniku Vabaduste Justiits- ja Siseasjade Komisjoni uusi liikmeid ja mul on suur au seda komisjoni ajutiselt juhatada, kuni valime uue esimehe. see koosolek on seega avatud. palun minge oma kohtadele. ma tahaksin liikmetele meenutada, et meie tänase koosoleku eesmärk on valida juhatus, see tähendab siis esimees ja kuni neli aseesimeest vastavalt kahesaja neljandale kodukorra reeglile. kõigepealt valime esimehe. palun, kolleegid, me peame koosolekuga pihta hakkama, sest et mõne minuti pärast algab järgmise komisjoni koosolek. nii et palun teil kohtadele minna. kõigepealt valime esimehe, pärast seda aseesimehed. vastavalt kahesajandale kodukorra reeglile pean teatama, et järgmised asendusliikmed osalevad hääletusel täisliikmete asemel Rahvapartei härra Carlos Coelho hääletab härra Beckeri asemel, härra Tšarkiv proua Olmaier asemel ilmenes äh, Theresa Ira Orteri asemel proua Morano proua Makovi asemel, proua Tuun proua Matero asemel, proua Votsenberg proua Metsola asemel ja proua Mussolini proua Olmajärje asemel, see muudeti hetk tagasi ära. sotsialistidest härra Kirkos proua Fajuni asemel, proua Piiri, proua Flašikova-Benova asemel, proua Šlein härra Lobes-Aguiari asemel ECR-ist, härra Tomsits härra Kirkhopi asemel, härra Jurek härra Tomaševi asemel, Aldest härra Rochefort proua Kriisbeki asemel, proua Pagasur Tundua Louis Micheli asemel ja ECR-ist härra Kašon Ujaždomski asemel ja proua Slinelli proua Andersoni asemel ning veel üks muudatus härra Leene härra Šobori asemel. ma pidin kõik need nimed ette lugema, need asenduse liikmed saavad siis hääletusel osaleda täisliikmete asemel kvoorumi osas teatan, et üle viieteistkümne liikme on kohal ja seega oleme saavutanud kvoorumi hääletuse läbiviimiseks. liibe komisjonis on kuuskümmend liiget ja seega on vaja viiteist liiget, et kvoorumit saavutada. mul on siin veel üks muudatus. proua Kienga asendatakse proua Revop Devloniasega. nüüd siis äh, kandidatuurid, tahaksin kutsuda üles teid esitama esimehe kandidaate, kuidas see töötab, seda saab teha siis kas fraktsioon või vähemalt viis protsenti komisjoni liikmetest, meie puhul on see siis kolm liiget. kandidaat peab olema komisjoni täisliige ja ta peab olema finantshuvide deklaratsiooni täitnud. nii et kutsun nüüd teid üles esitama kandidaate ja proua Zipa. I would like to propose teen sotsialistide fraktsiooni nimel esitada härra Claude Moraesi esimehe kohale. aitäh, Claude Moraes, sotsialistist kolleeg on esimehe kandidaadiks nimetatud, kas keegi soovib veel kandidaate esitada? ei, siis palun äh, vastaval kandidaadil küsida, kas ta on selle kandidatuuriga nõus Äh, olen nõus, väga hea, Claude. kandidaat täidab vastavad eeltingimused, sealhulgas finantsdeklaratsiooni nõude, ta on ka komisjoni täisliige ja kuivõrd meil on ainult üks kandidaat, siis teen ettepanek paraku äh, teha siis lihtsalt heakskiiduga see äh, hääletus. kas te olete nõus? nii et plaksutame, kui me oleme nõus tema kandidatuuriga. palju õnne, härra Moraes. kuulutan kandidaadi valituks heakskiiduga ja palun uuel esimehel siia kohale tulla. aitäh, kolleegid. kõigepealt äh, aitäh, Kinga, ja aitäh, äh, kallid kolleegid, selle suure privileegi eest olla libekomisjoni esimeheks valitud. enne kui lähen aseesimeeste valimisega edasi, mida ma ei taha sugugi edasi lükata, sellepärast et äh, me peame sellega edasi minema, kuid olen üsna emotsionaalne siin. mul on suur au olla selle komisjoni esimeheks, tegemist on ühe kõige olulisema komisjoniga, praeguse mandaadi ajal tegeleme väärtuste küsimusega siin kojas ja need kolleegid, kelle poole ma vaatan siin, on tegelenud ühtede olulisemate õigusaktidega siin kojas. loomulikult on majandus kõige olulisem, me teame seda, kuid ka väärtused on väga olulised, parlamentaarsed väärtused ja kodanikuvabaduste justiits- ja siseasjade komisjonis tegeletakse nende küsimustega, rändeküsimused, antiterrorism kõik need õigusaktid, mis on meie jaoks väga olulised, nii et äh, minu jaoks on see suur privileeg ja au ja ma tahaksin teid äh, selle au eest tänada, ma tahaksin minna edasi nüüd äh, esi, aseesimeeste valimisega kõigepealt. vastavalt kahesaja neljandale kodukorra reeglile teatan, et järgmised asendusliikmed osalevad hääletusel Need on need samad asendusliikmed, kes just ette loeti. tahaksin selgitada, et fraktsioonid peavad teatama eh, esimehele igasugusest asendusliikmeid puudutavast muudatusest enne hääletust. nüüd läheme edasi aseesimeeste valimisega. meil on siin nimekiri eh, teatan, et et üle viieteistkümne liikme on kohal ja et kvoorum on seega koos üks neljandik kuuekümnest liikmest ning kutsun nüüd üles esitama kandidaate esimese aseesimehe kohale. aitäh rahvapartei esitab proua Kinga Kooli eh, libekomisjoni esimese aseesimehe kohale. Eh, proua Kinga Kool on siis nimetatud eh, esimehes ja aseesimehe kandidaadiks. teine aseesimees, kas meil on kandidaate? Birgit, palun. sotsialistide nimel tahaksin proua Iljana Jootova esitada teise aseesimehe kohale. teine aseesimees Iljana Jootova, kolmas aseesimees. palun, proua Sargentini. rohelised tahaksid nimetada kolmanda aseesimehe kohale Jan-Philipp Albrechti, Jan-Philipp Albrecht kolmandaks aseesimeheks ja neljas aseesimees. palun, kes on kandidaadid? rahvapartei nimel esitame proua Barbara Kudritska neljanda aseesimehe kohale. see oli siis kandidatuur neljandaks aseesimeheks, nii et kas äh, kandidaadid võiksid siis öelda, kas nad on nõus oma kandidatuuriga, kõik on nõus? jah, oleme nõus. härra Albrecht, proua Jootova Te olete kõik nõus. ja proua Kudritska. Te olete kõik täitnud finantshuvide deklaratsiooni, vähemalt ma loodan. kas te võiksite nüüd minna oma kohtadele? demokraatia peab samuti aset leidma, enne kui te oma kohtadele tulete nii et oleme siin õiglased demokraatlikud, meil on vaja kas hääletada või siis aplodeerida. ma arvan, et aplodeerime, nii et äh, hääletame aseesimeeste üle aplodeerides. Could I ask, could I ask the vice chairs to please take their places? kas aseesimehed võiksid siis äh, tulla oma kohtadele? okay,. Um... kallid kolleegid. soovime tere tulemast aseesimeestele, kallid kolleegid. meil on kodukorda puudutavad küsimused, kõigepealt ajakava kinnitamine koosolekute läbiviimiseks ülejäänud aasta jooksul teile on see nimekiri laiali saadetud ja ma pean äh, teilt nüüd küsima, kas teil on selle ajakava vastu mingisuguseid vastuväiteid, kui ei ole, siis äh, kõigepealt siis esimene vastuväide minu juhtimise ajal proua Sargentini. jah, ma olen selle üle väga uhke ma ei nimetaks seda vastuväiteks, lihtsalt tahtsin viidata sellele, et meil on äh, kaks pärastlõunast koosolekut, mis algavad kell kolm ja lõpevad kaheksateist kolmkümmend, üks neljandal septembril ja teine kuuendal sep-, novembril. Teie teate ja mina tean, et hilised pärastlõunased koosolekud neljapäeviti ei ole just väga edukad, nii et mm, mul tekkis küsimus, kas te tõesti kavatsesite neid koosolekuid läbi viia? yeah.. Okay, Judith, thank you for... aitäh, Judith äh,! aitäh selle abi eest äh, minu sissejuhataval koosolekul äh,. esimeste konverents äh, kehtestas selle ajakava äh, ja neid koosolekuid saab sealt eemaldada ka esimeste konverents, nii et äh, oleme vastuväidet arvesse võtnud ja äh, kui me neljapäeval kohtume, siis me seda küsimust ka arutame. kas äh, kellelgi teisel on midagi öelda ajakava kohta, kuivõrd et äh, me oleme siin kõik uued, siis äh, tõstatame selle küsimuse koordinaatorite kohtumisel ja tuleme kalendriküsimuse juurde tagasi, kui me oleme selle läbi vaadanud. teiseks, enne kui me siit ära lähme, nagu esimeste konverentsi otsustas, siis libe komisjon viib ähm, justiitsasjade äh, komisjoni äh,, volinikukandidaadi proua Redingiga läbi kuulamise neljateistkümnendal juulil Strasbourgis kell seitse õhtul ja Libe Jüri ja Naisõiguste komisjonid osalevad sellel koosolekul ning kümnendal juulil neljapäeval leiab aset ettevalmistav koosolek. tuletan teile meelde, et me peame asendama proua Redingi eh, ajutiselt, nii et eh, meil on vaja käsitleda seda asendamisküsimust, kas eh, teil on selle kohta küsimusi, nii et järgmine meie komisjoni koosolek toimub neljateistkümnendal juulil. kas kellelgi on veel mingisuguseid küsimusi, kas aseesimehed tahavad midagi öelda? mina olen siin pisut emotsionaalne täna oma valimise puhul, vabandan selle eest, kuid Äh, tahaksin öelda nendele, kes mind juba tunnevad, äh, aitäh ja uutele liikmetele luban olla kõikide fraktsioonide suhtes aus ja õiglane. meil on väga suur kaasotsustuspädevus siin komisjonis pärast Lissaboni leppe sõlmimist, mis nõuab suurt kannatlikkust, rasket tööd ja head tahet komisjoni poolt ma luban seda kõike seda teha, kindlasti teen vigu, kuid olen täiesti õiglane ja töötan väga tõsiselt, luban seda teha järgmise kahe ja poole aasta jooksul või järgmise viie aasta jooksul, kui te mind tagasi valite. aitäh teile ja ootan rõõmuga meie algavat koostööd, aitäh!